fraktsioon on teinud taotluse, et proua Estefan Torres Martinez oleks härra Pavlo ja nüüd loodan, et hääldan seda nime õigesti, ütleb härramees. Pavlo Etšenike asemel oleks keskkonnakomisjoni ja ka Hiinaga Rahvavabariigi delegatsiooni liige. kas kellelgi on selle vastu proteste? ei ole, siis